härra president, ma nüüd vastasin siis, nagu ma aru saan, viimasele küsimusele ja ei kavatsegi teie aega kuritarvitada oma lõppsõnaga eriti eh,. tahaksin äh, teiega jagada seda, et äh, ka mina tunnen, et meil on järgmise viie aasta jooksul vaja kiiresti tegutsema hakata. ma olen sügavalt veendunud, et kui meid ei saada järgnevatel aastatel edu eh, taasühendades eh, meid nende inimestega, kelle jaoks me töötame, Euroopa kodanikega, siis Euroopa projekt on ohus. kui me ei leia taas sidet inimestega, keda me väidetavalt esindame ja kelle nimel räägime, pöörduvad meist ära. Euroopa on inimtekkeline väga ilusti tehtud, äh, väga edukas, äh, ilmselt äh, ajaloo, inimajaloo kõige edukam rahuprojekt. ja kui ma räägin inimtekkelisest, siis ma pean silmas inimesi, nii mehi kui ka naisi. kõneleja viitab inglisekeelsele man-made viitele minu naine ütleb mulle alati, et kui äh, äh, jumal lõi äh, mehe, siis ta mm, tegi nalja, aga olgu sellega nagu on. võib-olla Euroopa lõimumisprotsessi edukus äh, on olnud nii suur, et me oleme kaotanud silmist äh, selle võimaluse, et kui me ei ole ettevaatlikud, siis see kõik võib kokku variseda. viimastel aastatel on mul järjest rohkem ja rohkem jäänud mulje, et arvestades neid üüratuid äh, probleeme, millega Euroopa projekt on täna silmitsi, arvestades seda üüratut majanduslikku kriisi, millega me oleme silmitsi hu, kõige hullem kriis kolmekümnendatest aastatest, see üüratu ohutunne väljaspoolt, äh, kas äh, Äh, venelaste ultranatsionalistlikkus või äärmuslased islami, äärmuslased islamimaailmas, äh, selline ohutunne, mida me ei ole tundnud äh, alates Teise maailmasõja lõppemisest, meie lapsevanemad tunnevad, et nende laste tulevik on ohtlikum, kui, kui oli nende oma, ei ole meil võimalust vastata adekvaatselt ainult liikmesriigi tasandilt, vaid seda tuleb teha ühisko-, üheskoos, kuid me teenime ära kodanike usalduse ainult siis, kui me suudame tõestada seda, et me tegutseme äh, Ähm, kodaniku hüvides, hüvedes. võib-olla teile jääb mulje, et äh, minu portfell on, portfell on väga tehniline, aga ma olen pühendunud sellele, et tuua konkreetseid tulemusi Euroopa kodanike jaoks, see on ainus viis, ma olen selles veendunud, leida taas ühendus oma valijatega, oma kodanikega, nende inimestega, kelle tulevik on osaliselt meie kätes meie mandril on helge tulevikku, kui me suudame ennast kokku võtta mandri tasandil, kus me austame siseriiklike, rahvusriikide õigusi, kus me austame solidaarsust ja suveräänsust ja aga kui me ei võta ennast kokku, ei muuda oma senise tegevuse kultuuri kui me ei keskendu nendele prioriteetidele, mida komisjoni uus valitud president Juncker on välja joonistanud äh, siis jah, me tegutseme siin institutsioonidena väga ilusti oma Brüsseli mullis, aga see on täiesti mõttetu Euroopa kodanike jaoks. kui Euroopal üldse mingi kvaliteet on ja see tagab selle, et see kunagi nii ei lähe, üks äh, eelis teiste ees on see, et me suudame kohaneda uute oludega ja ma olen täiesti veendunud, et me kohaneme, ma olen veendunud, et meid saadab edu, ma olen veendunud, et me saame paari aasta pärast oma lastele öelda, et me jätame teile äh, parema mandripärandiks kui see, mille, mis, milles me elasime kümme aastat tagasi, suur tänu! Vielen Dank, Herr Timmermans aitäh, härra Timmermans, aitäh, daamid ja härrad, äh, ka selle eest, et te ajast väga hästi kinni pidasite esimeste konverentsi liikmetele, kes nüüd äh, peavad hindama seda kuulamist, neile ütlen, et kell kaheksateist null null jätkame selle hindamisega